seega on protokoll kinnitatud. tulen nüüd teadaannete juurde. kaks äh, saadikut on mulle teada andnud, et nad taandavad ennast Euroopa Parlamendi saadiku kohal. kõigepealt proua Diana Wallis, kes esimesest veebruarist kaks tuhat kaksteist äh, lahkub ametist. Äh, tahaksin tänada proua Wallist aastatepikkuse konstruktiivse töö eest Euroopa Parlamendis samamoodi teatas mulle Provincias de Rossa, et alates teisest veebruarist kaks tuhat kaksteist paneb tema oma Euroopa Parlamendi mandaadi maha ja tahan ka härra de Rossat äh, tänada. eeldan, et äh, ta tuleb hiljem siia, siis tänan teda ka isiklikult. parlament võtab selle teadmiseks vastavalt artiklitele neli, lõigetele üks ja kolm kodukorras on need äh, saadikukohad nüüd vabad vastavalt eelpool nimetatud kuupäevadele. härra Ville Idele on mulle teada andnud, et tema on valitud Euroopa Kontrollikoja liikmeks, parlament võtab see teadmiseks ja vastavalt artiklile neli lõigetele üks ja kolm kodukorras kuulutan ka esimesest märtsist kaks tuhat kaksteist selle koha vabaks annan teile ka teada, et äh, õigusasjade komisjon kahekümne viiendal jaanuaril